Dear ladies, dear gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu, et olete tulnud meie kuulamisele. seda kantakse üles ka veebis ja võimalik on rääkida kahekümne kahes Euroopa Liidu ametlikus keeles. esimees tänab tõlke, kes on töötanud siin komisjonis juba äh, eilse päeva hommikust peale. paar tundi on veel jäänud. ja meil on ees väga põnevad arutelud. loodetavasti ka teie jaoks. nii et suur tänu teile teie tööpanusest. nüüd alustan meie ühiskoosolekut, kahe komisjoni ühiskoosolekut, mis puudutab äh, mobiilset tervist, niinimetatud M-tervist. väga tuline teema, mis on ka väga oluline meie kodanikele ja et on väga oluline, et seda kantakse ka veebis üle. kõik saaksid meie arutelu jälgida ja kuulata. meie suurepärasel koosole-, suurepärasel koosolekul ja ühisel arutelul on kaks algatajat. Alois Pederle, kes esindab tervisekomisjoni, äh, keskkonna- ja tarbijaõiguste komisjoni ning härra Booni, kes esindab ITRE komisjoni ehk siis tööstuse, teadusuuringute, energia, äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtetega tegelevat komisjoni ehk siis kõik see, mida me näeme terviseteenuste puhul. ettevõtted on siin ju olulised, suuremad ja väiksemad ja me äh, muidugi peame neid tunnustama meie majanduse osana ja nad on äärmiselt olulised meie ühiskonnale. olles seda öelnud, annaksin nüüd sõna härra Boonile ja annaksin talle juhtimise üle. palju edu talle selle juures mina võtan oma nimesildisid kaasa ja annan juhtimisele härra Boonile, aitäh! Okay. Dear, dear colleagues, dear speakers, Ionons. Äh, äh, lugupeetud äh, daamid ja härrad, lubage küll, siin mina ei ole Giovanni La Via, aga ma nõustun paljude tema ideedega ja mul on väga hea meel äh, siin esindada keskkonnakomisjoni. tahaksin siinkohal lisada, et äh, ma ei et Äh, on tõepoolest erakonna juhus, et äh, et nüüd on mul võimalus äh, sisse juhatada selline ühiskoosolek, kus osaleb be able to welcome you all to, to today's public hearing on the uh, ja tahaksin tervitada meie voliniku, kes on vastutav tervise ja toiduohutuse eest ja kõnelejaid, kes tutvustavad meile erinevaid vaatenurke sellel teemal, mis on nii poliitiliselt kui tehnoloogiliselt väga keerukas, tutvustada mõningaid äh, olulisi õiguslikke institutsioonilisi aspekte, mis puudutab tervist Euroopas, samuti koostalitlusvõime tingimusi ja standardiseerimise eeltingimusi. mobiilne tervis ei ole mingisugune uus poliitiline loosung, vaid see on võimalus ja see on hädavajadus, ütleksin mina. kodanikud mõistavad seda ja tervitavad arenguid selles suunas. Euroopa tervishoiusüsteemid on silmitsi uute väljakutsetega nagu vananev elanikkond ja suurenev eelarvesurve ja seetõttu ma arvan, et M-tervis võiks olla üks selline vahend, millega ähm, toime tulla enda raskustega, et jõuda rohkem patsiendile suunatud tervishoiuni ja saavutada paremad tulemused ennetusel, samal ajal parandades äh, kogu süsteemi tõhusust. nüüd on mul suur au anda sõna härra Andrei Kaudisele eh, tervise ja toiduohutuse eest vastutavale volinikule, tema eh, siis esitab oma avasõnad. palun, härra volinik. suur tänu. lugupeetud esimehed, mul on väga hea meel siin olla jah, tervitan muidugi kõiki parlamendiliikmeid, daamid ja härrad, suur tänu, et olete kutsunud mind sellele väga edumeelsele üritusele, mis vaatab tulevikku. mis puudutab emme tervist, selle mõju kodanike tervisele. kui me vaatame oma mobiiltelefoni, siis me kõik näeme, et siin on terve rida rakendusi, mis äh, on ka terviseteemalised, teil kõigil on midagi sellist taskus. nii et teie tervis on teil endal taskus, see on lihtsalt suurepärane. digitaalse tehnoloogiate ülikiire areng, eriti mobiilsete rakenduste vallas on äh, tohutu kujutab just tohutut potentsiaali terviseteenuste vallas, tervis on väga oluline osa digitaalsest äh, revolutsioonist. vähem kui kümne aasta jooksul on digitaalsed rakendused ja lahendused leidnud tee meie igapäevaelusse ning äh, sellel on oma roll mängida sotsiaalses äh, ja vaimses heaolus Ähm, rahva tervises kõigis valdkondades. tervise ja heaolu rakendusi kasutatakse üha rohkem, nende arv on kahe tuhande viieteistkümne, kahe tuhande viiendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani enam kui kahekordistunud ja mõnede äh, hinnangute järgi on enam kui sada kuuskümmend viis tuhat tervise ja heaolu rakendust äh, saadaval. Nad äh, keskenduvad nii ähm, tervisespordile kui toitumisele, samuti näiteks äh, ravi haldamisele ja nii edasi. kodanikud kasutavad ju rohkem selliseid vahendeid, et jälgida oma tervist äh, ja kujundada oma terviseharjumisi. rakendused on väga olulised mm, et anda rohkem võimu kodanikele, et, et nad saaksid äh, kujundada oma tervise äh, harjumusi, näiteks alkoholi tarbimist ja nii edasi, samuti muuta tervislikumaks oma eluviisi. mobiilsed rakendused edendavad näiteks ka äh, osalemist äh, erinevates tervisliku elusi, eluviisi programmides, ka kõrge riskiga elanikkonnarühmade seas. rakendused võivad olla väga oluliseks riski haldamise vahendiks. tänu äh, tänu e-coachingu platvormile, ähm, mis on äh, sada tuhat, juba sada tuhat äh, kasutajat kolme, kolme kuu jooksul jätnud maha äh, suitsetamise, on ka selliseid rakendusi, mis äh, aitavad mööda patsiendile, et võtaksid oma ravimeid õigel ajal õiges koguses ja see äh, aitab äh, siis tagada parema ravi, samuti aitab see ravivigasid vältida. kuid nende rakenduste usaldusväärsus ei ole alati kindel. ka nende kasulikkuse osas on kahtlusi ja seega ei ole kindel, milline on ta mõju nii isikute kui ka rahvatervisele. samuti on väga oluline, et need rakendused oleks seotud äh, ka terviseandmetega. rakendusi kasutatakse üha rohkem ka krooniliste haiguste äh, haldamisel ja sellepärast äh, on väga oluline, et patsientidel oleks juurdepääs läbi rakenduste oma isiklikele terviseandmetele, tõenäoliselt selliste rakenduste tulusakaal tulevikus ka kasvab. selleks, et tulla toidu puudustega, mis on seotud nende rakendustega, on äh, algatused, käivitatud algatused, äh, mis Äh, haarivad äh, siis mobiilirakenduste arendajad äh, näiteks andmekaitse vallas. praegust kogutakse ka liikmesriikide andmekaitseasutuste arvamusi selles vallas Euroopa Liidu tasandil arendaks välja suunised M-tervise rakenduste hindamisele ja need suunised pakuvad ühiseid standardeid, et hinnata kvaliteedi ja, ja tagada rakenduste usaldusväärsus ja kvaliteet. tulevased Euroopa standardi kvaliteedikriteeriumid äh, tervishoiu äh, rakenduste jaoks äh, on väljaarendamisel ja hiljuti viidi lõpule just avalik konsultatsioon selles vallas, et teha kindlaks, millised turvalisuse riskid ohustavad tarbijad, kui nad kasutavad rakendusi ja kitsamalt ka terviserakendusi. Eh, Euroopa Liidu eh, poliitikas võetakse neid tulemusi eh, arvesse tulevikus, on ka loodud M-tervise töörühm liikmesriikide vahel, mis varsti tuleb välja aruandega, et teha kindlaks, millised võimalused on tulevaks koostööks. lisaks neile poliitikaalgatustele on M-tervisel üha olulisem roll ka Euroopa Liidu teadusuuringu äh, rahastuses ja samuti uues Horisont kaks tuhat kakskümmend e programmi ettevalmistamisel äh, kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend. nüüd paar sõna e-tervise üha suureneva rolli kohta meie tervisesüsteemides ja äh, ka raskuste kohta, mis sellega seonduvad. mida kavatseb komisjon sellega seoses teha? digitaalsed tehnoloogiad pakuvad võimalusi tervishoiusüsteemide mm, uuendamiseks, ajakohastamiseks ja selleks, et tulla toime selliste probleemidega nagu vananev elanikkond ja krooniliste haiguste üha kasvav äh, koorem samuti patsiendi juurdepääs terviseandmetele. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta iga-aastane majanduskasvu äh, aruanne rõhutas seda, et emme äh, tervis võiks parandada tervishoiusüsteeme äh, selle peale, et kasutatakse erinevaid digitaalseid kanaleid, et vähendada hosp-, hos-, hospitaliseerimismäära ja ravivigasid ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning äh, väiksemas mastaabis kasutatakse neid lahendusi, aga äh, meil ei ole Euroopa standardeid või siis ei rakendada neid laialdaselt. samuti on äh, probleemiks koostalitusvõimeliste igade lahenduste puudus. see tähendab, et patsientide andmed ja elektroonilised retsepteid, nende saatmisega üle piirid on probleeme. samuti tele, on telemeditsiini kasutamise määr väga madal, eriti piiriüleselt, see on tõesti problemaatiline äh, olukord. see kõik äh, takistab patsientide vaba liikumist ja muudab äh, olukorrad, kus on vaja erakorralist abi keerulisemaks. see kõik mõjutab ravi kvaliteeti selle tagajärjel liikmesriigid ei saa kasu innovatsioonist äh, meditsiinitehnoloogias. Äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta mais vastu võetud strateegia selles vallas kutsub üles äh, siis konkreetsemate plaanide väljaarendamiseks tervise vallas, et tervisesüsteem saaksid kasutada ära digitaalse tehnoloogia pakutavaid võimalusi Äh, lähiaastatel, siis äh, on oluline digitaalsete haiguslugude kokkuvõtte väljaarendamine ja e-retseptide kasutamine ka piiriüleselt. nagu äh, üheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat kuusteist vastu võetud mm, avalike teenuste direktiiv ette näeb. retseptide vahetamine liikmesriikide vahel peaks see võimalikuks nelja aasta jooksul. võttes arvesse erinevusi liikmesriikidega, kavatseb komisjon välja arendada siis aruande soovitused, mis puudutab ähm, patsientide andmete digitaalset vahetamist ma rõhutaksin ka tervise olulisust äh, äh, tulevikust Euroopa referentvõrgustikke see puudutab siis teatavaid ähm, vähese levikuga keerukaid äh, haigusi. see võimaldab nende kohta käivad andmed digitaalselt kokku tuua, selleks äh, siis kasutatakse telemeditsiini, et saavutada äh, tulemusi. selleks tuleb luua patsiendiregistrid, kuhu kogutakse andmed nende ravi kohta. ma näitaksin teile nüüd ühte slaidi, see foto on tehtud Kobes, Jaapanis super ka arvuti. see infrastruktuur näitab, et Jaapan, Jaapanis on olemas infrastruktuurid, taristud, et selliseid suuri andmematte töödelda. ja ma ootan pikisilmi, et me näeksime selliseid saavutusi ka Euroopa Liidu tasandil. et meil oleks võimalik arutada nende teemade üle ja alustada tegevusi Galileo programm ja teised meetmed. see võimaldab meil oma jõud ühendada ja liikuda edasi sellise taristu rajamisel. nii on võimalik koguda suure, suuri andmemahte, mida on võimalik kasutada teadusuuringute läbiviimiseks erinevate haiguste all ja see suurendab äh, siis äh, ohutust patsientide jaoks. samuti on siin äh, kontekstis oluline Euroopa pilv, andmetööt-, andmetöötluspilv äh, ja selleks, et äh, neid andmeid edasi saata, on, on vaja siis ka kiireid ühendusi ja kõrge jõudlusega arvuteid, et neid töödelda. sellised andmekogumised on olulised, et kasutada ära suurandmete kogu potentsiaali, et parandada isikute tervist oluline on lõpule viia struktuurireformid, mis suurendavad tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust ja see annab ka patsientidele, kodanikele võimaluse ise oma tervisest hoolitseda, ka nemad äh, hindavad vabadust äh, ise oma tervisest vastutada. nii palju meetmeid on ette nähtud tulevikuks ja komisjon annab endast parima, et tervist edendada, sest see on üks võimalus, kuidas tuua Euroopat kodanikele lähemale. minu vastus sellele olekski, et M-tervise läbi, see on üks hea viis, et tuua Euroopat kodanikele lähemale. eriti, kui me räägime ennetusest, haiguste ennetusest, heaolust ja paljudest muudest sarnastest teemadest, aitäh! härra volinik, suur tänu selle väga selge sõnavõtu eest ja suur tänu, et äh, jagate meiega seda kõrget ambitsiooni selles valdkonnas, nagu ma ütlesin, koha, kodanik saab sellisest asjast aru ja see tehnoloogia avaneb ju peaaegu kõigile ja miks mitte kasutada ära sellega kaasnevaid võimalusi. ma tean, et härra volinik, te peate kahjuks lahkuma, aga teie kaastöötajad jäävad meiega suur tänu kõige eest veel kord ja lo-, edu äh, revolutsiooni elluviimiseks, härra Andriukaitis. ma tahaksin lihtsalt rõhutada seda, et projekte on meil tõesti väga häid ja meil on konkreetseid näiteid äh, ühistegevusest. paljud liikmesriigid ja põhi, paljud osapooled on kaasatud tõesti on praegu aeg küps selleks, et ähm, rääkida sellest, kuidas edasi minna, kuidas jõuda selle superarvuti taristukeskuseni. see on kõik seotud suurandmete novaatorlike lahendustega, kuidas tervishoidu korraldada uutmoodi ja niimoodi saaks Euroopa Liit võtta selge juhi rolli maailmas. suur tänu! Uh, suur tänu. ma paluksin nüüd liituda meie panelistidel. oleme valmis hakkama pihta esimese osaga ja räägime siis eh, M-tervise potentsiaalsest kasust. me oleme kutsunud siia kolm suurepärast kõnelejat ja annaksin kõigepealt sõna esimesele nendest ähm,, härra Angelos Cassianosele, kes on äh, UCL Londonis doktoriõppe äh, juures ähm, teadlane ja tema räägib siis sellest äh, Euroopa ees seisvatest peamistest probleemidest. sõna on teil, härra Kassianos. suur tänu ja suur tänu, et kutsusite mind sellele äärmiselt olulisele avalikule kuulamisele. nagu ma saan aru, minu slaidid peaksid vist ka olema näha ja ongi. ma tahaksin teile anda siis teadlase poolse ülevaate, ma töötan UCL ülikoolis Londonis äh, rakendustervishoiuteaduste valdkonnas ja tahtsin rääkida siis selles, et millised oleksid võimalused äh, seljatada Euroopa tervishoiu ees ja et kuidas oleks võimalik äh, igas astmes, nii äh, ravis kui ka ennetuses neid võimalusi kasutada. Need arvud ei ole teile uudiseks, see graafik näitab seda, et Euroopa rahvastik kasvab ja see on peamine probleem meie jaoks, eriti kujuneb see selliseks aastal kaks tuhat kakskümmend ja meie rahvastik vananeb ja see te tekitab tõsiseid probleeme. me elame kauem, aga see ei tähenda seda, et me elaksime tervemalt tervet elu mõõdetakse äh, nii-öelda kvaliteetse elu aastatega, mis praegu on stagneerunud. Äh, me oleme näinud ka teatud äh, haiguste sageduse selget tõusu, Alzheimer, dementsus ja nii edasi. ja see toob kaasa muidugi ka kulusid kroonilised haigused samuti sagenevad. tubaka äh, tarbimisest põhjendatud, äh, põhjustatud haigused lähevad meile maksma sada miljardit eurot aastas. viimased viisteist, kakskümmend aastat on meile näidanud seda, et enamus kroonilisi haiguseid on ennetatavad mida me seal veel silmas peame, nimelt riskifaktorid on modifitseeritavad, riskifaktorid äh, tubaka tarbimine, alkoholi tarbimine, istuv eluviis vähene liikumine või kehv äh, toidusedel. me peame silmas jätkusuutlikku ja juurdepääsetavat äh, tervishoiusüsteemi, mis peaks aitama neid probleeme ähm, vähendada ja ka ähm, oodatav eluiga on Euroopa liikmesriikides väga erinev, kümme aastat võib-olla suisa liikmesriigiti see vahe ja me peame tagama tarbijate äh, ohutuse eetilised standard, mis tähendab seda, et äh, tuleb uued äh, ohud nendele aspektidele kindlasti ka uuesti sõnastada. järgmine graafik näitab meile seda, mida meie nime krooniliste haiguste koormaks Euroopal. vaadakem näiteks äh, seda võrdluses Aafrikaga. peamine suremis, surevuse põhjus on tavaliselt nakkushaigus Aafrikas HIV või malaaria. Euroopas on peamine surmapõhjus krooniline haigus ja kui me räägime kroonilistest haigustest, siis äh, on, mõtleme selle all tavaliselt äh, vähki, diabeeti, kõrgvererõhk, tõbi. Need haigused ähm, aga lähevad äh, ka nende, nende ravimine läheb kaheksakümmend protsenti maksma kogu meie eelarvet, e, tervishoiu eelarvetest. ja samas on nad täiesti ennetatavad. ja uuringud äh, ja teadusuuringud ja areng äh, on viinud selleni, et me peame rohkem, on viinud selleni, et me keskendume nüüd rohkem ennetusele. see ei tähenda seda, et rahasid ei peaks ravile eraldama, mitte sugugi aga see tähendab seda, et äh, haiguse ennetamine saab nüüd rohkem raha ja rohkem tähelepanu. rääkides aga siis ennetamisest konkreetselt, mida silmas peame? peame silmas konkreetselt varaseid diagnoose äh, ja sümptomite äh, avastamist kiiremini seireuuringud ja patsientide tarbimis äh,, harjumuste muutmise eesmärk, näiteks äh, vaatame siis suundumisi, et kas äh, on rahvas muutunud sportlikumaks või tarbitakse rohkem äh, alkoholi. M-tervishoiu definitsioon äh, kõige lihtsam definitsioon on äh, mobiilside mobiilseadmete poolt toestatud meditsiiniline abi ja rahvatervishoid, siin on rakendusi erinevusi, erinevaid, me üritame reaalajas elukvaliteeti mõõta, et personaliseerida tervishoid, tahame parandada arsti ja patsiendi vahelisi suhteid, väga oluline siin ka see, et üritatakse äh, Äh, tehnoloogiat kasutades äh, meelde tuletada arst, äh, patsientidele, et nad peaksid ravimeid võtma, näiteks meeldetuletused ja nii edasi. kontrollnimekirjad mobiilirakenduste puhul, mida väga paljud arstid kasutavad kliinilist, krooniliste haiguste seireks ja patsiendi eneseseire. mida see tähendab? paar aastat tagasi, kui ma olin veel Cambridge'i ülikoolis, arendasime välja rakendust, mille abil patsient saaks mõõta sünnimärki, sai teha foto äh, sünnimärgist ja niimoodi sai ta välja arvutada riskifaktori, et kui tõenäoline on, et see sünnimärk äh, melanoomiks üle läheb. Äh, neli aastat tagasi viidi Euroopas läbi väga laialine uuring PricewaterhouseCoopersi poolt ja siin slaidil on siis näha see, mida patsiendid ootavad äh, tervishoiult. Äh, lisaks info saamisele on olulised sellised küsimused nagu krooniliste haiguste seire, äh, parem kommunikatsioon, ravimite manustamine ja nii edasi. ja kui me need asjad kõik võtame kokku, kui võtame kõik need uuringud mobiiltervishoiu, M-tervishoiu kokku, ja siis saame me paika panna tead- ja vaatame, millised on seatud prioriteedid olnud, siis me jõuame teatud äh, soovitusteni. näiteks M-tervisesüsteemid peavad olema koostoimevõimelised e-tervishoiusüsteemidega piiriüleselt, nad peaksid ära kasutama seni olemasolevaid standardeid, tagamaks patsientide turvalisus, ohutus, nad peaksid võtma kaasava lähenemise, mida see tähendab, see tähendab seda, et patsiendid äh, avalikkus, äh, arstid, kes on siis nende rakenduste sihtgrupiks, võiksid olla kaasatud rakenduste arendusel, et nad ka vastaksid vajadustele, nad peaksid kindlasti võrdsust tõstma tervishoius, nad peaksid olema ka ajas vastupidavad, see on väga tõsine probleem muuseas, ja nad peaksid keskenduma mitte ainult tehnoloogiale, vaid just nimelt tervishoiule ja nagu ma ütlesin enne, nad peaksid välja arendama tõendite baasi selleks, et poliitik poliitilised otsuse langetajad, näiteks nagu Euroopa Parlamendi saadikud, saaksid teha oma otsuseid teadlikult ja et need otsused seega siis tagaksid ka patsiendi ohutuse. ja lõpetuseks lisaksin mina ise siin midagi veel, mis on välja tulnud minu töös viimasel ajal. väga paljud rakendused peavad olema tõenditel põhineva arstiteaduse põhised väga vähe nendest rakendustest läbivad hindamisprotsessi ja see on tähtis. mida peame silmas siis äh, süsteemi hindamise või rakenduse hindamise all või M-tervishoiusüsteemi hindamise all? mida me hindame? hindame kahte-kolme väga olulist asja. kõigepealt, kas see asi teeb seda, mida ta lubab teha või kava äh,, tahab teha, kas äh, see on erinevates kontekstides äh, rakendatav ja kui tõhus ta on lõppkokkuvõttes. potentsiaal on väga suur, et äh, parandada teenuseid ja tervishoidu laiemalt ja väga oluline on parandada ka patsientidele konkreetselt äh, tulevaid mõjusid siis, elukvaliteedi äh, tõus ja nii edasi. aga kindlasti on meil vaja kõrgekvaliteetseid kliinilisi uuringuid äh, ja võimsaid kliinilisi uuringuid, mida ma selle all silmas pean, nimelt äh, me peame kaasama nii palju patsiente sinna kliinilistesse testidesse kui võimalik. nüüd äh, üks näide mudelist, mida kasutatakse M-tervishoiu alal, see on lihtsalt näide sellest, kui raske tegelikult ja kui ajakulukas äh, ja kallis äh, on jõuda äh, kindlate järeldusteni, et M-tervishoiusüsteem toimib. katsed, uuringud selle kohta, kui kattev üks süsteem on või kui kulutõhus ta on. näiteks nende rakenduste kasutamisel, kas viiakse tegelikult selle rakenduse sissetoomisega tervishoiukulud üles või alla? ja on vähe rakendeid, mis vastavad kõikidele nendele standarditele. see ei tähenda seda, et need rakendused ülejäänud kõik ei oleks kasulikud ja oleksid mõttetud, vaid ma ütlen, me peaksime pigem keskenduma äh, väärtuslikele rakendustele ja, ja tõhusaid süsteeme rohkem välja kujundama. ja viimased märkused minu poolt. kui, ma tahaksin teile öelda nelja kindlasti oma esitluse jooksul, kõigepealt me peame toetama selliseid aplikatsioon äh,, rakenduste arenguid, kus on kaasatud kõik osapooled, väga paljud äh, novaatorlikud ideed jäävadki riiulile, sest et nad üsna tihti ei ole lihtsalt rakendatavad, ei vasta sihtgrupi vajadustele äh, lisaks sellele on meil vaja, et need rakendused äh, põhineksid ja rajaneksid teaduslikel tõenditel ja loomulikult on meil vaja kõrgekvaliteetseid teadusuuringuid. selle jaoks äh, on aga meil vaja kindlasti rohkem raha. ja mul on väga hea meel, et väga paljudes Euroopa Liidu e-tervishoiukavades paljudes tervishoiukavades on äh, rohkem tähelepanu pööratud e-tervishoiule ja mida tähendab äh, M äh, tervis, see tähendab seda, et vähenema peaksid võrdsuse lõhed tervishoiu osas. peame olema ettevaatlikud nende inimeste suhtes, et need, kellel võib-olla ei ole raha nutitelefoni ostmiseks või mu-, muidu selliseid võimalusi, jääksid kõrvale. võib-olla ka vanem elanikkond, me peame tagama lihtsalt selle, et äh, tervishoid jääks võrdseks, võrdselt juurdepääsetavaks kõigile. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu teile, härra Kassianus! suur tänu selle ülevaate eest! eriti meeldis mulle see, mida te ütlesite lõpus. ja eriti rõhutaksin neljandat nendest nimelt M-tervis peaks vähendama tervishoiu ebavõrdsust. parlamendis on kokku seitsesada viiskümmend üks saadikut, kõik ei ole siia kohale jõudnud täna, aga me esindame viitesadat miljonit kodanikku ja kodanikule ei meeldi ebavõrdsus, kodanikule ei meeldi see, et neid karistatakse siis, kui nad ei ole Euroopa ruumis äh, just öö, äh, õiges liikmesriigis nii-öelda sündinud ja loomulikult poliitikutele ka need ebavõrdsus, ebavõrdsed asjad ei meeldi ja ma olen täiesti veendunud, et läbi digitaalse lähenemise on meil vähemalt võimalus eh, ebavõrdsust vähendada. selleks tuleb kasutada uusi võimalusi nii hästi kui võimalik. aga nüüd on mul eh, hea meel tutvustada siin meie teist kõnelejat, Mariusz Borkovski, kes on arst ja on Adamet Grupi digitaalmeditsiini äh, juht ja tema saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, äh, lugupeetud komisjonide esimehed, äh, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mina olen Marius Barkovski ja mina esindan siin Adamet Grupi ja tulin teile rääkima äh, Äh, innovatiivsest äh, lahend-, meetodist koordin-, äh, tervishoiuteenuste koordineerimiseks. esiteks ma juhiksin teie tähelepanu kolmele aspektile. esiteks, nagu mu kaaskõneleja juba ütles, siis demograafilised muudatused suurendavad oluliselt ka lähitulevikus juba kulutusi tervishoiusektorile. teiseks, meie ühiskond on muutunud äh, globaalsemaks ja digiteeritumaks ning kolmandaks, äh, tervishoiusüsteem on fragmenteerunud, patsient, patsient pääseb ligi ainult osaliselt äh, lahendustele, mõne minuti eest sellest, seda ka juba mainiti tuleviku tarbeks on vaja välja töötada uusi lahendusi, seda me teame juba kindlalt ja kui me liidame omavahel tervishoiuteenused ja tänapäevase tehnoloogia, kas me oleme selleks valmis, kas me toodame lisandväärtust? jah, me oleme selleks valmis. meil on kasutada äh, uusimaid andmeid PricewaterhouseCoopersi uuringu põhjal, see kuulutati välja mõne, tulemused kuulutati välja paari nädala eest, kuuskümmend protsenti Ida-Euroopa Liidu, Ida-Euroopa elanikest on valmis selleks muudatuseks. kas on äh, teaduspõhist põh,, põhiseid äh, tõendeid äh, ka selle kasulikkusest, jah, Ühendkuningriigi uuring on näidanud, et kasu on tõesti olemas, me näeme, et haiglasse sattumise oht väheneb kolmteist protsenti ja suhteline surmajuhtumite oht langeb samuti. üks Poola uuring äh, näitab ka midagi sarnast. Äh, esma, esmakordselt saan mina vist siin tutvustada neid tulemusi. Äh, Silesia meditsiiniülikooli doktor viis läbi selle uuri, uuri, uurimuse ja uuriti paranoilise skisofreenia patsiente kaksteist kuud äh, kestis uuring ning äh, tulemuseks äh, on see, et me oleme kindlad, et tulevikuks on tarvis välja töötada uued lahendused. me peame koordineerima tervishoiuteenused tehnoloogiaga ja tänu sellele jõuame ka telemeditsiinini. kas meil on selleks tegelikult reaalseid lahendusi? daamid ja härrad, meil on selleks lahendused Medivio on esimene sertifitseeritud telemeditsiinikliinik, see ei ole lihtsalt järjekordne meditsiiniseade turul, vaid see on tõendatud äh, toode, tänu millele me saame äh, ravida patsienti, see on abiks arstidele patsientide ravil ja see annab meile mitmeid võimalusi. esiteks, mida me saame selle abil teha, on äh, kaugnõustamine, äh, see, nagu ma ütlesin, ei ole tegemist mingisuguse seadmega, mis võimaldaks kõigest videokonverentse, see aita-, tegemist on ju sertifitseeritud äh, kliinikuga, meil on sertifikaat äh, kaks A-klassi meditsiiniseadme kasutamiseks ja arstid saavad patsiente läbi vaadata, diagnoosida ja ravida tänu sellele väga turvaliselt ja ohutult teiseks, teine omadus, mis on oluline ka nende kahe valdkonna lõimimisele, nimelt eh, patsiendi andmete kogumine. patsiendid eh, pääsevad ligi eh, oma, oma andmetele igal juhul, igal ajal, aga tänu sellele saavad andmetele ligi ka arstid Äh, erinevatest riikidest. see seade ja süsteem kaotab äh, meditsiinis piirid. nagu öeldud, saame koguda teavet ka mobiilsideseadmetest, äh, me armastame kõik oma mobiiltelefone ja ne, teil kõigil on mingisugused seadmed ka siin ruumis kasutusel, mis võimaldavad selliste andmete kogumist. Medivio parandab ka ravi mõju. ma ei taha äh, Äh, lahatasin üksipulgi kõiki eeliseid, näitan teie, teile seda kõigest äh, kolmel slaidil, äh, kasu patsiendile, kasu arstile ja kasu meditsiinisüsteemile. patsient pääseb kiiresti ligi arstile tänu kaugkonsultatsioonile, arst saab parandada oma ravi mõju ja tõhusust ning tervishoiusüsteemi peamine eelis selle seadme kasutamisel, kui seda kasutatakse tervishoiusüsteemis patsientide nõustamisel ja ravil, on see, et äh, ravi on tõhusam ning see on seotud ka tervishoiusektori kuludega äh, samuti aitab see koguda epidemioloogiliste stati-, epidemioloogilisi statistilisi andmeid, äh, samuti toimib see meditsiiniandmete kesk, keskse registrina ja samuti võimaldab see kasutada äh, e-retsepte ja nii edasi. Äh, härra volinik äh, paari minuti eest juba ka mainis, et nõudlus selliste teenuste järele on täiesti olemas, aga kui turvaline see süsteem on? me rääg-, me oleme rääkinud ju mitmetest äh, probleemidest, mis puudutavad meditsiiniandmeid, aga ma võin kinnitada, et süsteem on täiesti turvaline, kaaskõneleja juba ka kinnitas, et väga oluline on tagada süsteemi turvalisus. Medivio on täielikult turvaline süsteem, meil on vastav sertifikaat, äh, mis vastab äh, vastavale ISO standardile ja meditsiiniseadme klassi standardile. daamid ja härrad ma tulin äh, siia, et tutvustada teile Mediviot äh, kui integreeritud Euroopa telemeditsiini platvormi. patsient on tõesti selle süsteemi keskmes, see toode töötati välja koos Adamediga, Adamed on äh, innovatsiooniline liider Poola farmaatsiatööstuses, samuti oli meile, meie partneriks Silver Media, kes töötab välja arvutitarkvara erinevates kasutuseks. kallid kuulajad, Medivio on tõesti patsientidele suunatud platvorm, aitäh! suur tänu! härra Borkovski, ma arvan, et ma ei ole ainus kes sai väga palju uut äh, infot äh, teie esitlusest. Ähm, teie, teie esitletud toode oli tõesti veenev ja paljulubav. nüüd on meil võimalus äh, anda sõna kolmeks minutiks ka Sante peadirektoraadi esindajatele, et ta räägiks meile äh, nendest küsimustest patsiendi vaatepunktist. härra Tapani Piha esi-, esindab Sante peadirektoraati. kas kasutame neid kolme minutit asjalikult, palun, olge lahked! okei okay,, this one, thank you. Indeed, my name is Tapani Piha. aitäh, tõepoolest, mina olen Tapani Piha ja ma olen piiriülese tervishoiu ja e-tervise osakonna juht. võib-olla küsite endalt, mis täpselt seostab neid kahte teemat, piiriülene tervishoid ja e-tervis, tegelikult on neil päris palju ühist. kui me mõtleme piiriülesele, äh, piiriülestele terviseteenustele, terviseteenuse osutamisele, siis see muutub reaalsuseks, kui meil tekib rohkem teleteenuse rakendusi. on raske ette kujutada, et suur osa patsiente reisiks mõnda teise riiki, et saada ravi, aga kui nad saaksid kasutada seadmeid ja rakendusi, siis võib olukord täielikult muutuda. ma arvan, et see näitab tegelikult, kuidas on võimalik patsiendi õigusi väga hästi elektrooniliste rakenduste kaudu realiseerida. M-tervise rakendused võimaldavad tõesti hoida tervist oma kätes ja ma olen kindel, et kui M-tervise ja terviselahenduseid kasutatakse tervishoiusüsteemis laialdasemalt, siis on patsiendil tõesti võimalik kasutada oma õigusi juurdepääsuks ravile ja seda täiesti uuel viisil. ma arvan, et äh, need riigid, kes on esirinnas, nad siis eelkõige Põhjamaad, näitavad, mitte ainult noored patsiendid äh, ei kasuta neid äh, telemeditsiini rakendusi, vaid tegelikult saavad neist eriti palju kasu just vanemad patsiendid, kes vajavad rohkem äh, ravi. näiteks füsioteraapia puhul oleme näinud, et äh, seda teenust on võimalik äh, läbi telemeditsiini ja läbi internetirakenduste osutada. me oleme näinud, et paljud patsiendid on kasutanud selliseid rakendusi äh, ja see äh, parandab ähm, siis ka ravist äh, kinnipidamise määru, määra. Sante peadirektoraat teeb väga tihedat koostööd patsientide ühendustega. meil toimub peagi suur konverents. kahekümne neljandal oktoobril, kui on piiriülese äh, Äh, tervishoiu direktiivi jõustumise tähtpäev ja seal me ähm, tutvustame ka seda, milliseid eeliseid võib äh, telemeditsiin pakkuda patsientidele, aitäh! suur tänu, te võiksite olla suurepärane äh, parlamendi liige, sest et me oleme harjunud rääkima minuti pealt määratud aja sees ja teie rääkisite täpselt kolm minutit nii, nüüd oleme jõudmas äh, väga olulise osaldi meie konverentsist, nimelt vaba mikrofoni voor, küsimused-vastused meie liikmetele. kolleeg Ohlitšek, kolleeg Tširikotšis ja ka teised kolleegid, Kaja Kallas, proua Viring äh, Aldest, nii et nüüd annan sõna härra Kolitšek, Kolitšekile. Eh, dank u aan de sprekers voor de interessante uiteenzetting. Ik heb een vraag. think we can live with that. Eh, Mr. Kohlitschek did not protest. hea küll, härra Kohlitšek ei protesteerinud, ma andsin küll talle kõigepealt talle sõna. ma ei teagi, et mul on eeskõneleja eh, Euroopa Parlamendis, ütleb härra Kohlitšek. aga väga, väga põnev. palun jätkake, proua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 suur tänu, ma vabandan, mulle tundus, et ma kuulsin oma nime, vabandan äh, ja võtsin kohe sõna. mul on ka üks küsimus esitada, nimelt ma olen äh, lugenud juba mitu korda kirjandusest ja kuulsin äh, ka siin täna seda, et väga palju tuleks rõhku panna koostoimevõimele rakenduste puhul, aga vähe räägitakse tegelikult semantilisest koostalitusvõimest, meil on ju palju palju keelelisi erinevusi ja rakendused seega on ka väga erinevad. tõlkeprobleemid võivad siin tekkida ja ka meditsiiniterminoloogia on erinev. kuidas seda probleemi lahendada kiiresti ja tõhusalt, aitäh! Suur tänu ja nüüd härra Kohlitšek. Protože jsem z lékařské rodiny, tak o tom trošičku něco vím. Tatínek byl 50. Aitäh, mina olen pärit eh, arstide perekonnast, ka paljud minu klassikaaslased äh, olid arstide perekonnast ja seetõttu on mul siis ka kogemus selle valdkonnaga. arstide ühine keel on ladina keel ja ma arvan, kui ladina keeles leitakse äh, terminid, siis ma arvan, et mitte mingit probleemi ei teki. teiseks, Tšehhi Vabariigis meie püüdsime luua sellise e-tervise raamatu või õpiku. kui me suudaksime äh, lihtsal viisil koondada andmete kogumise, et meil oleks selline e-tervise raamat veebis, mida patsiendid saaksid endaga kaasas kanda, siis äh, oleks probleem lahendatud ja kui me ei suuda ladinakeelses terminoloogias kokku leppida, siis võime kasutada inglise keelt, aga inglise keel on väga äh, paindlik ja igal sõnal on kakskümmend erinevat äh, tähendust, nii et mina soovitaksin kasutada mõnda muud keelt, näiteks saksa keelt, mis on väga täpne. veel kord, andmete vahetuse aluseks on ühine protokoll. nagu, nagu informatsioonitehnoloogias, me peame väga konkreetselt defineerima, mis mida tähendab, ükskõik kas ladina keeles või mingis muus keeles. edasi, kui me jõuame kokkuleppele, siis äh, teeme seda nii, et igaühel on oma andmed, mida ta saab kaasas kanda, sest et serverit on väga lihtne rünnata. aga hajutatud andmed niimoodi, et igal patsiendil on äh, juurdepääs oma andmetele, aga protokoll on ühine, siis, äh, siis neid on väga raske rünnata. ja eriti just vanemad patsiendid on oluline ka, et neil oleks alati abiline kaasas. nii, meil on veel mõned minutid aega, kodanikuühiskonna esindajad on kus seal. palun, annan teile sõna. Uh, thank you um,. Thank you for your presentations um.... aitäh, suur tänu nende sõnavõttude eest. mul tekkis küsimus, et kas see kõik äh, hõlmab ka selliseid andmeid, mida võib kasutada suurandmetena, nagu te siin tutvustasite, äh, mida on võimalik heal eesmärgil kasutada tihti, kui meil toimuvad arutelud siin Euroopa Parlamendis, siis äh, tihtipeale tuuakse vastuväitena välja, et inimesed kardavad seda, kui nende andmeid kasutatakse. ja terviseandmed on ju kõige tundlikumad laadi andmed üldse. samas on aga tegemist ka andmetega, mille abil on kõige paremini võima-, kõige rohkem võimalik inimesi abistada. nii et kuidas äh, sellest konfliktist üle saada, et inimesed teaksid, andme kasutatakse tõesti headel eesmärkidel ja et keegi teine võib ka sellest kasu saada. kuidas sellest probleemist üle saada, et inimesed oleksid nõus sellega, et nende andmeid kasutatakse suurandmetöötluses? aitäh! suur tänu! kas keegi journalistidest sooviks vastata? Well, thank you, that's uh, I... aitäh! see on tegelikult probleem, millega oleme silmitsi igasugustes teadusuuringutes, kuidas hallata andmeid. see ei puuduta mitte ainult suurandmeid ja mitte ainult seda valdkonda. mul ei ole ühest vastust, aga ma ütleksin, et tihtipeale me peame lihtsalt selgitama patsiendile ja avalikkusele, et kes ja kuidas saab juurdepääsu andmetele. näiteks kui me tahame läbi viia teadusuuringu, siis tuleb järgida teatavat eetilist protokolli. sellised protokollid on väga olulised. kes kasutab andmeid, kellel on juurdepääs andmetele, kuidas neid andmeid levitatakse. meie kogemus näitab, et kui inimestel on algusest peale selged, kust need andmed tulevad, siis on suurem tõenäosus, et nad nõustuvad nende kasutamisega. aga ma olen nõus. see ei ole lihtne küsimus, tegemist on väga keeruka probleemiga. see on seotud ka sellega, et erinevates riikides on erinev lähenemine, erinevad eeskirjad, mis puudutab andmete säilitamist ja andmete kasutamist aga ma arvan, et on viise, kuidas sellega toime tulla. ja üks olulisi aspekte on defineerida väga täpselt, mida nende andmetega kavatsetakse teha. aitäh! jah, praktilisest äh, vaatepunktist meie toote Medivia väljatöötajana võin öelda, et meie oleme väga läbipaistvad, me kinnitame oma patsientidele, et meie andmeid kaitsevad füüsilised serverid, et äh, Need andmed on tõesti füüsiliselt serveris, me ei kasuta pilve, andmepilve ja andmed on ka anonüümiseeritud. ja siis on neid andmeid võimalik kasutada teatud äh, meditsiiniprogrammides, äh, teatud tervishoiuteenuse pakkujad äh, kasutavad neid ja niimoodi me saame kaardistada patsiendi vajadused ja aidata elanikkonda pikemas perspektiivis. ja kõige olulisem on olla läbipaistev ja näidata, kuidas neid andmeid tulevikus kasutatakse. suur tänu selle väga selge sõnavõtu eest. nüüd on mul paraku kohustus anda üle selle koosoleku juhtimine kolleeg Bonile, kes siis juhib järgmist äh, kuulamise osa. palun. suur tänu. ma arvan et me oleme nüüd keset seda teemat, sest et koosoleku esimese poole osa puudutas siis takistuste ületamist M-tervise kasutusele võtmisel, oleme me rääkinud andmekaitsest, koostalitlusvõimest. nüüd kutsuksin siia härra Ain Aaviksoo e-teenuste innovatsiooni eest vastutav asekantsler Eesti Sotsiaalministeeriumis ja Michel Pastor Digital Europe'i e-tervise grupi esimees. ja meenutaksin, et kui me räägime andmetest, andmekaitsest, andmeturvalisusest, siis meil on andmekaitse üldmäärus Euroopa Liidus ja me parajasti tegeleme selle ellurakendamiseks. see tähendab, et on viiskümmend neli erinevat võimalust liikmesriikidele, kuidas teatud lahendusi ellu rakendada ja on väljendatud muret, et just tervishoiu valdkonnas on meil vaja suuremat ühtlustamist. kardame näiteks, et mõned liikmesriigid võivad valida sellise tee, mis erineb teiste riikide lähenemisest. nii et see on meie ülesanne Euroopa Parlamendis ka teha koostööd liikmesriikide parlamentidega järgmisel aastal ja veenda neid, et leitaks ühised lahendused. näiteks mis puudutab anonüümiseerimise, pseudonüümiseerimise reegleid andmete puhul, aga ma arvan, et äh, meie järgmises koosoleku osas me arutame ka just seda teemat. nüüd annaksingi sõna härra Ain Aaviksoole, ta räägib andmekaitsest äh, omalusest ja kaasaskantavusest. kas praegused eeskirjad äh, vastavad eesmärgile M-tervise rakenduste käitumisjuhis? see on tõesti võtmetähtsusega teema meie arutelus, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. suur heameel ja au on osaleda tänasel koosolekul ähm, see pealkiri, mis mulle pakuti, on väga pikk. võtan seega asja kokku ja ütlen, et jah, raamistik meil on, aga täpselt me ei tea veel, kas see raamistik vastab ka vajadusele. ja seega lubage mul alustada kõigepealt suuna andmisest, mis on siis eesmärgiks? me kõik juba teame, et tervishoid muutub praegu veel äh, on meil jah, enamalt jaolt tegemist tervishoiusüsteemidega, kus püramiidi keskel on, äh, üleval osas on siis targad inimesed äh, tarkade masinatega majades, mis kannavad nime haiglad ja me, ja loodame, et nad annavad endast parima tervishoiu kaits-, rahvatervise kaitsmiseks, aga nagu me nüüd juba täna kuulsime, uus tervishoid näeb välja hoopis teistsugune. patsient jääb koju, need, kes selle eest hoolt kannavad, tulevad öö, ise nende juurde ja väga paljud toetussüsteemid tuleb integreerida. Äh, et integreerida siis andmed patsiendi kohta. ja siis oli kuulda ka sellest, kuidas kogutakse andmeid. praegu on äh, eesmärgiks jõuda lahenduseni, mis sobib nii paljudele kui võimalik. kulutulu analüüsid äh, suunduvad selles suunas ja täna on räägitud väga palju ka personaliseerimisest ja mida see tähendab? see tähendab seda, et võrreldes äh, ülalt alla juhtimisega tervishoiuteenuste väljakujundamisel, äh, selle asemel me peaksime keskenduma igale konkreetsele patsiendile ja üritama leida nii tõhusa ravi nende jaoks või teenuse nende jaoks kui võimalik ja tegelikult tõendeid juba on selle kohta, et see on palju tõhusam kui vanad süsteemid. ja kuulda on olnud ka seda juba, et innovatsioon on kohal üks tänastest esitlustest eh, siin juba sellele viitas, aga ka Euroopa Komisjon on rahastanud väga palju teadusuuringute projekte liikmesriikides, eh, on see sama eh, su-, samamoodi, nii et me peaksime seda võimalust praegu ära kasutama, see ongi kogu asja mõte aga ega see kõik ei saanud alguse täna ja siin. ma loodan, et mõned teist on lugenud aruannet, mis tuli välja juba neli ja pool aastat tagasi, nimelt e-tervise rakkerühm, sinna kuulusid äh, Euroopa Komisjoni poolt kokku kutsutud liikmed, Toomas Hendrik Ilves, kes veel neli päeva tagasi oli Eesti Vabariigi president, kuid nüüd on oma ameti üle andnud ja see rakkerühm üritas leida siis võimalusi, kuidas on võimalik leida persone-, personaliseeritavam äh, ravisüsteem, mis oleks tõhusam ja kulutõhusam ja jõudsid välja viie argumendini ja see on väga oluline, äh, nende viie hoovani, mis on muutust toovad. kõigepealt, selle juurde tulen hiljem tagasi, see on väga oluline, äh, tervis on väga isiklik asi ja kui me tahame inimesi aidata, siis see tähendab seda, et inimesed peavad olema ise, omama kontrolli oma andmete üle. patsientide andmed ja patsiendi otsused on need, mis öö, peavad olema öö, tehtud koostöös küll öö, meditsiinitöötajatega, kes kõik ei ole muidugi ainult arstid või medõed. ja teine asi, hetk tagasi näitasin teile püramiidi, palju nendest andmetest ongi kogutud nendesse institutsioonidesse ja see ei eh, liigu, need andmed nende erinevate ametite vahel, selleks on palju põhjuseid ja see peab muutuma, andmed peavad vabalt saama liikuda eh, raviasutuste vahel ja Tabani Piha eh, Euroopa Komisjonist ütles, et need andmed peavad liikuma ka liikmesriikide vahel, piiriülene ravi on osa sellest. kolmas osa või kolmas hoov Äh, integratsiooniteenus, äh, see on võimalik ainult siis, kui teenused on omavahel seostatud. ja järjest rohkem on patsiendid äh, nende ühenduste loojad, tehes siis seda läbi mobiiltelefoni või nutiseadmete või kontrollivad neid andmeid siis kaugjuhtimise teel osa integreeritud süsteemina osana ühe integreeritud süsteemist. nelja, neljandaks, tervishoiu revolutsionaliseerimine, volinik ütles, aeg on küps, maailmas on näiteid selle kohta küll, kuidas seda tuleks teha ja see on asi, mis tuleb ette võtta. ja veel kord tahan rõhutada seda, mida on rõhutanud paljud juba, nimelt tehnoloogia ei saa ei tohi lasta tehnoloogial suurendada lõhet nende vahel, kellel on vahendid ja kellel ei ole, vaid tehnoloogia peab selle lõhe sulgema. nii et meie eesmärk on number üks kindlasti see, et digitaalset lõhet ei tohi lasta tekkida, vaid hoopis äh, tuleb äh, sulgeda see lõhe äh, ja, ja jõuda ka vähem soodsate elanikkonnagruppide, vähem soodsas olukorras olevate elanikkonnagruppideni kuhu me oleme siis jõudnud, ma ei hakka kordama seda, mida ütlesid ka juba paljud, jah, Euroopa tasandil on vastu võetud seadusandlus, on äh, meditsiiniseadmeid äh, ja rakendusi, mis sinna alla kuuluvad, äh, mis minu meelest on kaetud selle seadusandlusega, kuid on lahendusi, mm, näiteks masinad või lahendused, mis ei ole otseselt meditsiinilahendused ja need võivad mm, minna näiteks toodete ohutuse seadusandluse alla või, või, või muude taoliste seadusandlus, andlike aktide alla. me ei tea ka, kuhu alla need täpselt kuuluvad, sellepärast et seni ei ole nendest asjadest räägitud. ja see on üks sõnum, mida ma tahaksin siinkohal kindlasti korrata. me ei tea paljutki ja palju on selliseid asju, mille me õpime ära töö käigus. aga on ka palju asju, millega me oleme juba täna kursis ja üks nendest on see, et äh, meil on üsna palju seadusandlust äh, juba paigas andmekaitse ja eraelu puutumatuse osas, meil on äh, andmekaitse direktiiv paigas tänu teie toetusele Euroopa Parlamendis ja valitsustele liikmesriikides oleme jõudnud üldise andmekaitse määruseni, see jõustub kahe aasta pärast ja jah, on väga oluline, et me teeksime koostööd nüüd selle rakendamiseks, et see rakendataks nii, nagu meie tahaksime, et see rakendataks. pöörduksin korraks Eesti kogemuse juurde. ma küsisin meie Andmekaitse Inspektsioonilt, et milline on praegu olukord meie riigis ja nad vastasid, noh, Eestis on selline asi, et andmekaitse seadusandlus öö, oli meil väga hea, kolmteist lehekülge pikk oli see seadus Äh, arusaadav kõigile. nüüd on aga tulnud Euroopast kolmsada lehekülge seadust äh, ja me ei tea, kuidas seda täpselt rakendada, aga me oleme veendunud, et eks me õpime töö käigus ja oleme pühendunud ja kui me jääme asja iva tagaajamise juurde, siis ma arvan, et kindlasti see seadusandlus ei takista meil tulevikus <laughs> e-tervishoiu juurde jõudmist. ja e-kaubanduse direktiiv on juba siis, puudutab juba salvestatud andmeid äh, ja reguleerib seda valdkonda. ja siis on äh, veel äh, tarbijaõigused, üks grupp, me räägime siin ju ka tarbijate õigustest e, e-kaubanduse õigustest ja e ebaõiglase kaubandustava osas on ka raamistik paigas. liikmesriikides ma olen ühtlasi M-tervishoiu esimees, mille on kokku kutsunud Euroopa Komisjon ja me oleme praegu koostamas ülevaadet äh, liikmesriikides valitseva olukorra kohta ja praegu äh, on näha seda, et eesmärgid äh, ja ambitsioonid tõesti vastavad vajadusele. nii et patsiendile suunatud tervishoiuteenused, mobiilsuse tõstmine, kulutõhusus, tervishoiuteenuste areng turul aga juriidiline mm, olukord on erinev, ei ole väga palju liikmesriike, kellel on M-tervise kohta eraldiseisev seadusandlus, enamus nendest, pool nendest äh, on vastu võtnud digitaaltervishoiu seaduse üldise. mis on oluline, on autentimine ja autoriseerimine. füüsilises maailmas ma näitan oma ID-kaarti, kõik saavad kontrollida, kas ma olen see inimene, kes ma väidan, et ma olen digitaalses maailmas, ei ole see aga nii lihtne. Põhjala riikides ja Eestis on meil see natukene lihtsam, meil on üks äh, virtuaalne identiteet, mida saame kontrollida kõikidest seadmetest ja mitut ristpidi kontrollida, kõikides liikmesriikides see nii ei ole on liikmesriike, kes on aga selles suunas liikumas, me koordineerime seda tegevust, et ei oleks mitte kakskümmend seitse erinevat sertifitseerimissüsteemi meil, vaid et jõuaksime võib-olla ühe sertifitseerimissüsteemini. ja üks asi veel, millega tegelevad väga paljud liikmesriigid juba ka, on äh, rahva koolitamine äh, ja harimine ja tervishoiutöötajate harimine, sest et äh, hooldusteenused muutuvad ju ka vastavalt muutuvale maailmale. väga paljud need niinimetatud pehme seadusandluse võimalused või koordineerimistegevused leiavad juba aset, käitumiskoodeks võetakse vastu, nii palju kui mina tean, selle aasta jooksul veel ja ma loodan, et järgmisel aastal siis äh, saavad ettevõtted juba vabatahtlikkuse alusel selle käitumiskoodeksi omaks võtta. aga lõpetuseks. kodanikud on need, kes on mootoriks ühiskonnale selleks, et äh, testida, kas äh, lahendused on sobivad, peame õppima kodanikelt, peame õppima senistest kogemustest, vaatame, kas teenused too-, toodavad lisandväärtust ja kuulakem ka ära äh, kodanikku, et nad ikka tahavad neid teenuseid. tekkis küsimus selle kohta, kas inimesed öö, öö, ähm, võivad rahul olla, et neid andmeid niimoodi kasutatakse. Eestis küll näiteks kaheksakümmend viis protsenti küsitletustest, kelle, küsitletud test, kellelt on küsitud geneetiliste andmete ja tervishoiu andmete eh, kasutamiseks luba anonüümsel kujul, eh, on olnud sellega nõus ja samamoodi on see ka teistes liikmesriikides. digitaalne lõhe, autentimine ja autoriseerimine ja innovatsioon tuleb ka tegevusest. ma tahan ainult korrata veel kord siin seda, raamistik on olemas, tuleb õppida, kuidas see praktikas hakkab välja nägema ja viimane minupoolne märkus, seadusandlik raamistik aga üksinda ei saa äh,, seda ei saa lihtsalt kanda ühest liikmesriigist teise. Eestis on seadus paigas, mis sobib väga hästi meil kasutusel oleva tehnoloogia ja valitsussüsteemiga. see annab meile võimaluse ka soovitud tulemused saavutada. mõnes teises riigis võib see raamistik olla hoopis teistsugune aga ilmselt nad kasutavad ka teistsugust tehnoloogiat selleks, et jõuda sama tulemuseni, kui jõutakse Eestis. nii et kui eesmärk on paigas, siis ähm, siis tegelikult tulemuseni viivad meid äh, õige seadusandlus, tehnoloogia ja valitsussüsteem ja mõned teised targad inimesed lisaks minule on öelnud ka tarku asju. ja ma arvan, et see, mis puudutab äh, seadusandlust, äh, selles osas ütles Einstein väga õigesti, asjad tuleb teha nii lihtsaks kui võimalik, aga mitte lihtsamaks, nii et ärgem ajagem asju liiga keeruliseks. ja selleks, et leida kõige parem viis seda, selleks tuleb asjale läheneda intelligentselt. intelligents tähendab aga seda, et meil on eesmärk, mille suunas öö, rühime, aga samas peame ennast kohandama, asjad muutuvad meie ümber, tehnoloogia muutub ja käitumissuundumused muutuvad, see on osa ju tegevusest. sellega me peame õppima ja kogu aeg mõõtma seda siis selle raamistikuga, suur tänu! Thank you very much uh, for suur tänu teile teie esitluse eest nagu ka teie ütlesite oma esitluse lõpus, on ka minu meelest väga oluline silmas pidada, et kui me vaatame, mis tingimusi on tarvis täida, siis me, täita, siis me ei keskenduks ainult õiguslikule raamistikule, vaid kaaluksime ka seda, kuidas see õiguslik raamistik eh, ühendada kodanike tegevusega, tehnoloogiaga ja hea valitsustavaga Äh, mulle tundub, et Eesti puhul on neid lihtsam ühitada, kuna Eesti alustas äh, digiteerimist varem äh, ja digitaalset revolutsiooni varem kui mõned muud Euroopa Liidu liikmesriigid. kui Euroopa tahab muutuda tõesti digitaalseks, siis Euroopa peaks mõnes mõttes muutuma Eestiks ja võtma Eesti eeskuju Äh, nad on teinud midagi väga head ja me kõik peaksime sellest oma edasistel, edasistes aruteludes ka lähtuma. me ju näeme, mis on tegelikult võimalik äh, ja milliseid eeskirju on vaja rakendada selle teostamisel. Äh, me peame liikuma digitaalsema ühiskonna poole, sest kui me räägime tervisest, siis tulevikus on ka selles valdkonnas vaja äh, seda, et ühiskond oleks äh, digitaalsem, kaasavam, et kedagi ei jäetaks kõrvale ega maha ja kõigil oleks ligipääs nendele uutele võimast-, võimalustele. nüüd annaksin sõna härra Michael Pastorele, äh, nagu juba varem ütlesin, Digital Europe'i e-tervise alase töörühma juhataja on ta, tema räägib meile M-tervise lahenduste töökindlusest ja koostalitlusvõimest. ole lahke! suur tänu teile. kõigepealt paar sõna sissejuhatuseks. tere päevast, daamid ja härrad. räägime Digital Europe'ist. Digital Europe on liider Euroopa digitaalses tehnoloogias, meil on kolmkümmend üheksa algatust, kuuskümmend üks äh, ettevõtet on selle algatusega liitunud. algusest peale oleme me äh, tegelenud äh, ja aidanud Euroopa Komisjonil äh, määratleda, millega M-tervise ja e-tervise vallas äh, te-, tegeleda, mis on probleemkohad, oleme ka Rohelise Raamatu kallal aastast kaks tuhat neliteist pidanud kõnelusi siis erinevate sidusrühmadega, patsientidega ja nii edasi. tollal tuli välja, et olulisemad küsimused on kasutajate andmete kindlus äh,, andmete usaldusväärsus, mis kogutakse mobiilsete seadmetega ja keskendun nendele, keskendungi nendele küsimustele. hiljem vastan ka hea meelega käitumiskoodeksi alastele küsimustele, mille me oleme välja töötanud. kohe kuulsin, et see kiidetakse aasta lõpuks heaks, väga hea on seda siin ka kuulda. eks näis, mis sellest saab. mis aga puudutab rakenduste töökindlust ja neid suuniseid, mida mainis, mainis ka juba härra volinik Andrikaitis, siis eh, tööd eh, selle kallal alustasime juba mullu juulikuus, kui komisjon tegi ettepaneku, et meil võiks olla eh, rakenduste töökindluse suunised, kuna tegemist on ju elektrooniliste talletatud andmetega komisjon äh, pani paika selle süsteemi, äh, mille hoobasid saame kasutada selle, nende suuniste kaudu. märtsikuus äh, teavitati sellest ka sidusrühme, et, et töötatakse välja suuniseid. sidusrühmad hõlmavad tööstust, tööstuse esindajad, VKE-sid, Digital Europe'it näiteks Äh, samuti ka kodanikuühiskonna esindajaid, patsiente, arste ning samuti ka riiklikke äh, ja piirkondlikke äh, valitsusi. miks? sellepärast, et siseriiklikel ja piirkondlikel tasanditel me juba näeme, kuidas see võiks toimida ja tegelikult me soovime need parem, parimad tavad kokku koguda, koondada need ühte dokumenti, mida saaks levitada üle terve Euroopa ja kasutada Euroopa üleselt. Äh, tuleb aga tagada nende andmete usaldusväärsus, et rakenduste äh, kasutajad saaksid neid, äh, neid kasutada, aga need ei tohiks olla kohustuslikud, vaid jääma vabatahtlikkuse alusel kasutatavaks. alustasime selle tööga juba märtsis ja korraldasime seda tööd kolmes rühmas. esi-, üks tegeles suuniste äh, reguleerimisalaga, teine sihtrühmaga patsiendid, arstid ja nii edasi ning kolmas äh, tegeles äh, suuniste metodoloogiaga ehk siis äh, sellega, kuidas need suunised peaksid reaalsuses toimima. meie vaatepunktist ehk Digital Europe'i poolt me leiame, et suunised peaksid keskenduma kahele peamisele aspektile. esiteks Need peaksid aitama avalikke asustus, asutusi selles, et nad saavad hinnata mobiilsideseadmete kogutud terviseandmete äh, usaldusväärsust ja kasutatavust. teise, suunised peaksid olema abiks rakenduste äh, arendajatele, et nad saaksid äh, parimad tavad kaasata ka oma rakendustesse ja see aitaks tagada, et kogutud andmed ja tarkvara, mis turule tuleb, on tõenditepõhine ja ka toimiv ning töökindel selliseid arutelusid on praeguseks äh, juba peetud, ma ei hakka varjama, et äh, on mitmeid erinevaid arvamusi äh, töörühmades. nimelt, kui me räägime reguleerimisala laiendamisest, kellele suunised kehtiksid, riski hindamine ja nii edasi, siis me leiame, et oluline on määratleda need erinevused toimimuse hindamise vahel, see on juba seadusandluses praeguseks ka määratletud ning selle vahel, kui kasutatavad ja usaldusväärsed on need kogutud andmed, selle jaoks ei ole veel praegu õiguslikku raamistikku, aga tänu nendele suunistele me soovime selle ju luua. mis puudutab käitumiskoodeksit, siis sageli tekib ka sellega seoses segadus, kuna äh, Äh, mobiilsiderakendused jäävad äh, nii veidi hägusesse alasse selles osas, et kas need on siis äh, meditsiiniseadmed või mitte. meie tööks on just selgitada välja, mis toimub selles häguses alas, kas, kas ja mis rakendused on meditsiiniseadmed ja mis ei ole kui me koostame sellise riskianalüüsisüsteemi või vastavusanalüüsisüsteemi ja tuvastame rakendused, mida ei saa pidada meditsiiniseadmeteks, siis äh, võime tekitada olukorra, et äh, rakenduste väljatöötajatel on segadus lihtsalt veel suurem. nimelt suurtel ettevõtetel, neil on probleemi lahendamiseks küll juriidilised õigused, aga väikestel äh, äppide arendajatel ei ole seega peaksid suunised olema võimalikult lihtsad, äh, võimalikult lihtsalt järgitavad selleks, et nad saaksid rakenduste väljatöötajaid ka nende töös aidata. nüüd ma räägiksin äh, põhim-, põhimõttelistest küsimustest. meie arvame, et need suunised peaksid keskenduma mobiilsideseadmed, äh, mobiilsiderakenduste usaldusväärsusele ja töökindlusele Äh, aga samas see pea, need peaksid vastama ka juba olemasolevale õigusele, äh, mis puudutab näiteks meditsiiniseadmeste direktiivi, näiteks äh, mis puudutab nende, nendes kasutatavat tarkvara. oht on aga see, et kui me laiendame eh, suuniseid nii, et see kehtiks ka riskihinnangutele ja vastavushinnangutele, siis me hakkame, hakkame seda valdkonda üle reguleerima. nagu ma juba alguses ütlesin, on juba piirkondlikul tasandil eh, sellised asjad reguleeritud, näiteks eh, Andaluusia piirkonnas Hispaanias ja ka Ühendkuningriigis on head näited sellest, kuidas mobiil, mobiilirakendust nende vastavust ja saab väga hästi hinnata ja rakendada neid hinnanguid. Euroopa tasandil aga sellist äh, raamistikku või suuniseid ei ole ja selle tühimiku meie soovimegi täita. ma tahan öelda seda, et kui me hakkame üle reguleerima, siis me võime tekitama, tekitada suurt segadust äh, rakenduste arendajate seas, sest nad äh, püüa, püüaksid ju kõiki elemente kaasata rakenduste väljatöötamisel. võib-olla ma lõpetangi sellega ja vastan põhjalikumalt, kui esitatakse küsimusi, äh, eriti mis puudutab erinevate osapoolte hu-, erinevaid huve. suur tänu! ma mäletan, et et äh, Äh, sügisel aastal kaks tuhat neliteist, selle mandaadiperioodi alguses hakkasime juba M-tervise küsimusi arutama ning tõusetusid mõned küsimused, mis olid seotud äh, äh, just reguleerimisvajadusega. mulle tundub, et meil õnnestus vältida ülereguleerimist ja keskendusime sisulisele küsimusele, ideele, sellele, et koostataks korralik käitumiskoodeks niinimetatud äh, pehme seadusandluse kaudu, aga äh, seda on tegelikult ka vaja, me ei saa seda valdkonda täiesti ignoreerida, sest me peame ju nägema, kuidas, äh, kuidas see valdkond toimib Äh, mul on hea meel, et otsuti kokku kutsuda käitumiskoodeksi väljatöötamisel erinevad sidusrühmad ja tehti koostööd ka komisjoniga, see oli väga hea, aga nüüd äh, tuleb äh, tõstatada uusi küsimusi, järgmisi küsimusi ja nendest te juba ka rääkisite oma esitluse ajal. nüüd sooviksin komisjoni Connect peadirektoraadi esindajal äh, natukene seda teemat ka selgitada, sest tema on üks nendest inimestest komisjonis, kes mõistab äh, neid probleeme ja nende probleemide igat aspekti, nii et ma arvan, et komisjoniga tuleks äh, just äh, koostööd teha selles vallas, kui nad seda probleemi mõistavad. olge lahke. Thank you so much and.... suur tänu. suur tänu lahkete sisseöeldute sõnade eest. ma tahaksin lisada paar märkust sellele, millest on täna siin räägitud. kõigepealt e, e tervise aruanne ja need muudatuse, muudatuste tegemise võimalused, ma äh, räägiksin mõnedest soovitustest, mis seal on välja toodud, nimelt digitaalset tervisekirjaoskus nii-öelda, kui me suurendame äh, tarbijate digitaalset kirjaoskust, siis ka see on üks viis, kuidas asju edasi viia. ja käsikäes sellega on oluline rõhutada ka teadlikkuse olulisust nii kodanikud kui ka meditsiinitöötajad peavad olema teadlikud neist lisavõime, lisavõimalustest ja see on osa ka meie Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist. ehk siis äh, selle projekti levitamise ja kasutusele võtmisega äh, seotud osad mängivad väga olulist rolli. ja veel tahaksin mainida, et omalt poolt Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi läbi oleme püüdnud viia koostöö veidi kõrgemale tasemele eh, nii Maailma Terviseorganisatsiooni kui ka Telekommunikatsiooni eh, Liiduga, et luua Euroopa M-tervisekeskus, mis töötab kahes suunas. kõigepealt eh, siis kogudes teadusuuringuid, tõenduspõhiseid andmeid ja siis suunata liikmesriikidele soovitused nende tervise strateegiate kohta. ja lõpetuseks tahtsin veel öelda, et härra Pooni mainis, et aruteludest ja toimuvatest arengutest selguvad üha uued aspektid. meil on praegu kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võetud M-tervise tegevuskava ja me oleme just selle tegevuskava ajakava keskel, sest et see tegevuskava on tänatud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kohe on lähenemas vahearuanne. ja selles kontekstis me algatame kä käesoleval aastal avaliku konsultatsiooni, et teha kindlaks, millised on need uued valdkonnad, millele peaksime rohkem keskenduma või siis need valdkonnad, millega me seni ei ole üldse tegelenud. aitäh! suur tänu! ja siin on ka härra, härra äh, Kohlitšek ja härra äh, ja proua Verning, kes soovivad, äh, parlamendiliikmed, kes soovivad siis esitada omalt poolt küsimused või kui soovite mõnda ideed edasi arendada, siis palun. härra Kohlitšek. ja bih ještě jednou znesel tu otázku, o které se jah, ma Äh, puudutaksin teemat, äh, millest rääkis härra Aaviksoo Eestist. mis on järgmised sammud, mis puudutab äh, seda ühist protokolli? see on üks kogu protsessi aluseid. kui me tahame andmeid koguda ja kasuta neid andmeid võib-olla siis kaugjuhtimise kaudu, siis äh, on vaja ühisprotokolli, et neid andmeid oleks võimalik erinevatel seadmetel kasutada. Teie Eestis teate seda kindlasti eriti hästi, sest et äh, teil on kasutusel e-valitsus. meil on Tšehhi Vabariigis täpselt samasuguse probleemi, nii et äh, sellepärast esitangi selle küsimuse, et ühine protokoll, ükskõik, kas on siis inglise keeles või on need andmed kuidagi krüpteeritud kodeeritud, kas, kas kasutatakse ladina keelt, et ühtlustada terminoloogiat. arstid igal juhul saavad üksteist aru, selleks on ja kasutavadki ladina keelt, aga see on see põhiline küsimus, millest kõik alguse saab. meil on vaja seda ühtset protokolli. suur tänu, proua Vernitšik um,. võiks te omalt poolt midagi lisada? suur tänu äh, härra esimees, me elame kõik ühises Euroopas, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, siin räägitakse väga paljusid erinevaid keeli ja nende rakenduste puhul ja M-tervisesüsteemi puhul peaks tegemist olema piiriüleste süsteemidega ja ma ikkagi ei saa sellest keele asjast aru. inimesed tahavad rääkida ikkagi oma emakeeles, eriti tervishoiu küsimustes. kuidas me saame neid asju omavahel seostada, aitäh! suur tänu! kui nõustute, siis ma arvan, et me võime pidada veel avatud arutelu aega, meil veel veidi on, nii et äh, saab veel küsimusi esitada. ja nüüd annaksingi sõna kõigile publikus. kas kellelgi on küsimusi või kommentaare? jah, palun. palun tutvustage ennast ka. Thank you very much suur tänu, minu nimi on Jan van Leiten, ma äh, olen Saksa tervisekindlustusettevõttest. ma tahtsin tulla ühe teema juurde, mis on minu meelest väga oluline. ja kui ma ei eksi, siis Eesti esindajaga puudutas seda teemat. Saksamaal me kadestame Eestit äh, tõesti äh, nende saavutuste pärast, äh, milleni te olete jõudnud Äh, te mainisite raamatut, see oli vist äh, Euroopa tervishoiusüsteemi ümberkujutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend, umbes nii oli see pealkiri. igal juhul, kui me räägime e-tervisest või m-tervisest, siis me räägime tervishoiusüsteemi ümberkujundamisest. ja see tähendab, et see, kuidas me tervishoiuteenust pakume, on muutumas. ma arvan, et see on väga suur probleem. see puudutab ka digitaalset kirjaoskust, mis puudutab tervishoiuteenuseid äh,, ka äh, siis ähm, tervisekindlustuse pakkujad, haiglad ei ole siin jõudnud ühele meelele, kuidas toimida ja mul ongi tekkinud küsimus, et kas võib-olla Euroopa Parlament äh, võib-olla saaks ka anda suuniseid, kuidas edasi liikuda. muidugi alati räägitakse parimatest tavadest, aga tervishoius oleme teadlikud, et süsteemid on liikmesriigiti väga erinevad. see süsteem, mida kasutatakse Eestis, seda ei saa lihtsalt üle võtta Saksamaale, vaid siin on vaja täiesti erinevaid protsesse. aitäh! suur tänu! kas keegi soovib veel midagi küsida? ja palun, komisjon! aitäh! on esitatud mõned küsimused, mis puudutab terminoloogiat meie räägime siis oma žargoonis semantilisest koostalitlusvõimest selles kontekstis, kuidas me saame panna süsteemid omavahel ühilduma toimima. ja ladina keelt nimetati siin ähm, meditsiini lingua francaks. aga tegelikult on meditsiinisüsteemis kasutatud erinevaid võimalusi, et teha kindlaks, tõesti, me räägime ühest ja samast ja üks äh, võimalus on rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, mis on äh, väga lihtne viis, et seda tagada. aga nüüd arendatakse välja palju keerukamaid äh, äh, siis sõnavarasid, näit-, üks neist on Snowmed, seal on siis pool miljonit mõistet ja nende omavahelised seosed, selline semantiline võrgustik, mis on välja arendatud me ei kasuta praegu Euroopas äh, seda, seda meediatehnoloogiat, aga see oleks üks võimalus. aga äh, kui rääkida näiteks äh, retseptide elektrooniline, elektroonilist edastamist piiriüleselt või ka patsientide haiguslugude edastamist, siis äh, küsimus on selles, et äh, kuidas tagada, et see, mis on kirjas retseptis ühes riigis, täpselt seesama jõuaks ka äh, kohale teise riiki, et äh, seda mõistetakse täpselt samamoodi. ja ühtse terminoloogiaga on seda võimalik lahendada. me tegeleme Äh, sellega, aga sellisel kõrgemal tasemel globaalselt äh, keegi sellega hetkel ei tegele. edasi veel üks oluline teema on ähm, äh, tehi-, tehisintelligents, see on, see on ka üks teema, millega tegeldakse Connecting Europe Euroopa ühendamise rahastu kaudu äh, Äh, siis ka ähm, käsitletakse just seda teemat, see sema-, semantiline koostartlusvõime, see on see kõige keerukam probleem selliste süsteemide puhul ja sellega tõesti tegeletakse. suur tänu, veel küsimusi, kommentaare, palun. Hello, my name is Toma Kangatuna, I work for Boston töötan Brüsselis ühes konsultatsiooniettevõttes. mul on pigem kommentaar kui küsimus. kõigepealt suur tänu selle väga põneva kuulamise eest, mis puudutab tervist. puudutaksin paari teemat. kuulates härra äh, Kassianse ettevõtet ja seejärel äh, härra Pastori ettekannet Digital Europe'ist, jäi mul mulje, et äh, M-tervis on väga tundlik teema, sest et me räägime, mis on, eh, meil on siin ühelt, ühest küljest eh, see, et kuidas jõuda kodanikele, kuidas aidata patsiente ja teisest küljest, eh, kuidas toetada ettevõtteid Euroopas, kes sellega tegelevad, nii et need on mõlemad väga olulised teemad ja ma olen väga huvitatud, millised on need tulevased ehm, arengud selles vallas. suur tänu. palun, sõna on jällegi publikul, kes soovib veel midagi lisada. soovite midagi küsida, lisada mõne kommentaari, kommentaari? hästi, siis äh, tuleme tagasi meie panelistide juurde, paluksin neil vastata küsimustele, kommenteerida, kui soovite mõnda teemat edasi arendada, siis äh, muidugi see on väga teretulnud. palun. aitäh. jah. suur tänu Tabani äh, Euroopa Komisjoni poolelt, et äh, algatasite teema, mis on tegelikult ka minu lähtealuseks või küsimuseks, et kuidas erinevaid keeli kasutavad liikmesriigid panna üksteist mõistma. kindlasti on vaja ühist protokolli ja Äh, ähm, mõned sellised protokollid on universaalsed nagu rahvusvaheline haiguste äh, klassifikatsioon, aga kuidas saavutada näiteks see, et selline lihtne asi nagu ravimiretsept oleks mõistetav ühtemoodi nii Soomes kui Kreekas, selleks on vaja väga detailselt äh, see välja töötada. ja see kindlasti juhtub, sest et on kokkulepped selleks, et piiriülesed projektid Ähm, ellu viia ja ka Euroopa Komisjon on tähendab kahe tuhande kaheksateistkümnendaks rahalised vahendid selle, selleks, nii et ma olen kindel, et see juhtub. ja nüüd siin on räägitud ka sellest, et on väga oluline, et kogu tervishoiusüsteem muutuks täielikult ja võim tuleb kasteallikast, raha ja teadmine ja kui me soovime anda kodanikele rohkem võimu, siis ma arvan, et me ei peaks tingimata võtma meditsiinitöötajalt, tervishoiutöötajatelt võimu ära, aga selleks, et võimu natuke võrdsemalt jagada ja anda seda rohkem ka patsientidele, tähendab, et need andmed, mis on meditsiiniasutustes ja paljud minu kolleegid ja sõbrad, kellega ma suhtlen, nad on mures, et patsiendid ei mõista Äh, täielikult äh, äh, seda teavet, et nad võivad valesti aru saada ähm, oma terviseandmetest. ja nüüd me oleme näinud, et tegelikult äh, seda ei juhtu, et inimesi see tegelikult ei hirmuta, aga muidugi on väga oluline tõesti ka tervishoiutöötajaid kooliga harida. ja suur tänu komisjonile, et äh, olete ka toetanud jõupingutusi selles vallas, aga liikmesriikides tehakse palju selle heaks nüüd see küsimus, mille mina tõstatasin oma ettekandes, et kas see on ees, eesmärgipärane. kui me lepime kokku, et meie eesmärgiks äh, on selleks, et tervishoiusüsteemi ümberkujundamiseks anda rohkem võimu ka patsientidele, siis ei ole küsimus selles, kas need andmed anda patsientidele. meil on eeskirjad selleks, et mm, et nõusolek peab olema informeeritud ja meil on ka kogemusi Eestist ja teistest riikidest, et kuidas see saavutada, et inimesed oleks informeeritud. Eesti kogemuses saan öelda, et üks võimalus on muuta kõik läbipaistvaks. meie e-tervise portaalis on igal kodanikul võimalik näha, ähm, millised andmed äh, seal tema kohta on, tal on juurdepääs neile näiteks, kui perearst äh, on siis midagi kirjutanud äh, patsiendi kohta sinna äh, Äh, haiguslukku ja, ja mõni eriarst seda vaatab, siis saab, siis näeb patsient seda ka portaalist. ja võib-olla tulevikus siis äh, on võimalik ka vaadata, et millistes teadusuuringutes anonümiseeritult kasutatakse patsiendi andmeid. kui me anname patsiendile selle võimaluse ja, ja harime teda selles vallas, siis volinik Andrei Kaitise visioon, et meil on selline suur äh, andmekeskus, tegelikult see võib olla jaotatud erinevatesse riikidesse, ma tean, et äh, Taani ja Soome on, äh, on leppinud kokku, et nad koos äh, rajavad sellise keskusega, meil on omad kokkulepped teiste riikidega, see on kõik võimalik, aga ainult eeldusel, et inimesed seda tõesti tahavad ja kui sarnased üritused hakkavad ka tulevikus toimuma, et me jälgime pidevalt, kuidas õigusraamistikku päris elus ellu viiakse ja me saame teha väikesi muudatusi ja alustame mittesiduvatest ähm, instrumentidest ja ja siis me saame sellega hakkama. praegu tundub, et ei ole tegelikult takistusi edasi liikuda sellega. Yes. härra Mikaela, palun. mul on ka mõned märkused selle kohta, et kuidas reguleeritakse või äkki üle reguleeritakse seda M-tervise asja. jah, see on valdkond, mis on tõesti väga karmilt reguleeritud ja see on iseenesest hea asi. üks näide andmete jagamise kohta, te ka, härra Aaviksoo, sellest rääkisite Need teist, kes on äh, terviseandmete äh, käitlemisega tuttavad, teavad seda, et äh, see on väga reguleeritud. andmete kasutamine on piiratud, seda tehakse liikmesriigi tasandil, sätted on erinevad liikmesriigiti ja üks asi, mille eest me kogu aeg, mille eest me võitleme, on see, et me tahaksime sellist süsteemi, mis võimaldaks Euroopa Liidus andmevoo ka tervishoiuandmete kohta, sellest oleks tõesti abi palju, see oleks struktuur, mis toetaks Euroopa ülest e-tervishoiusüsteemi. me oleme üritanud äh, lahendada ka usalduse küsimusi selles äh, käitumiskoodeksis, millest ma rääkisin alguses. me oleme üritanud seda, selle käitumiskoodeksi elemente Äh, kasutada selleks, et usaldust tarbijatest suurendada, aga oleme kasutanud seda ka arendajatega äh, suheldes, et oleks võimalik nendel välja arendada siis äh, vastavad süsteemid, mida tarbija usaldaks. ma teeksin ettepaneku nendele, kes ei ole veel näinud meie uuringu tulemusi, ma arvan, et me peame olema sammukese ees teiste, me, me arvame ise, et meie algatus on sammuke ees teistest. ja nüüd usaldusväärsus ja andmete usaldatavus. nagu me paneeli ajal ka rääkisime, oluline on see, et need, see ei ole mitte ainult oluline, see on äh, ülioluline, et, et nendest andmestest oleks ka kasu. meie teeksime ettepaneku et oleks süsteem selle kohta, kuidas siseriiklikul tasandil, aga ka ettevõtetes oleks võimalik tõestada andmete teaduslikku sobivust, seda praeguse seadusandluse kohaselt. ja ühte asja ma tahtsin veel rõhtuda seadusandluse kohta, mis on juba rakendatud. nii eh, tervishoiuandmete kui ka usaldusväärsuse osas, eh, andmete usaldatavuse osas on tõesti vahet. kas me räägime mobiilsetest eh, meditsiinirakendustest või mittemeditsiinilistest rakendustest? Need reeglid peavad kehtima mõlemal puhul tegelikult ei ole vahet sellel, et kas äh, rakendus kogub äh, andmeid äh, meditsiinilistel eesmärkidel või ei, andmed, mis kogutakse, rakendus ei klassifitseeri neid meditsiiniandmeteks või ei. ja sama asi puudutab ka nende andmete teaduslikku Äh, väärtust ja sellepärast äh, me üritamegi ülestada, ületada seda mittemeditsiinilist ja meditsiinilist, äh, ühendada neid valdkondi. härra Booni, suur tänu, üritame siis nüüd meie arutelu kokku võtta härra Peterle, sõna on teil. härra Peterle võtab sõna Envi nimel ja iseenda nimel ilmselt. suur tänu, Mihhail Ladina keelt ma väga hästi ei oska. härra Kolitšelikele ma ütlesin lingva latina pulhaist. provokatsioon. kui me hakkame mõtlema sellele, et võib-olla Brexitite keel öö, vahetada võib-olla välja ladina keelega, aga. I think I spent the best part of my ma arvan, et tänase päeva kõige parem aeg oli just nimelt siin raisatud aeg. mina kodanikuna olen väga rahul sellega, millised on M-tervise väljavaated siin uus info selle kohta, et mul on võimalik infot, teavet koguda, isegi teatud mõõt, mõõt, mõõtmised läbi viia. ja mulle hakkab tunduma, et ma hakkan ilmselt tervise eest hoolt kandmisel vähem aega vajama ja kindlasti on see odavam. mul on veel meeles mõned aastakümned tagasi aeg, kus minu vanemad pidid terve päeva kulutama selleks, et vereproovis käia. me pid-, jala pidid minema linna. ja nüüd läheb selleks üks hetk. revolutsioon ja mul on seadusandjana väga hea meel selle üle, et ma sain palju teada selle konverentsi jooksul, palju asju on siin kojas veel vaja läbi arutada. mõnikord on arengud kiiremad kui äh, seadusloojad ja suur tänu, et äh, valgust heitsite sellele teemale. on väga palju valdkondi Euroopa Liidus, kus äh, me ei ole tegelikult äh, saavutustega rahul, aga tervishoiu valdkonnas eriti arvestades seda, et meil ei ole erilist pädevust selles küsimuses ja seadusandlust ja seadusandlused ei vastuta, asjad siiski toimivad. digitaalagenda on üks nendest kindlasti. ja ma arvan, et mida meil on vaja, meil on vaja seda, et me jätkaksime seda tööd, liiguksime selles suunas edasi ja võib-olla natukene ambitsioonikamad võiksime me ka olla, äh, tõlgendades äh, Lissaboni lepingut äh, tervishoiu mõttes. meil oleks ega võimalik palju rohkem, kui, kui me arvame ja kodanikud kindlasti lõikaksid ka sellest palju kasu, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki teevad üheskoos tööd, mingi lisandväärtus ju sellel ometigi peab olema. ja ma arvan, et mõned elemendid saime siin täna kindlasti juurde, mis seda lisandväärtust peaksid tootma. see tänane konverents julgustab mind ennekõike ja tsite-, tsiteeriksin komisjoni sõnu. komisjon ütles, aeg on küps. haarakem võimalusest kinni. ja mina omalt poolt tahaksin tänada ENMi komisjoni nimel kõiki, kes täna külla sõitsid ja suur tänu nendele, kes osalesid konverentsil. ja eriti loomulikult tahaksin ma siinkohal tervitada Sloveeniast pärit noori eurooplasi, keda huvitavad need terviseasjad, suur tänu! suur tänu, Alois! ENMi ja ITRE on äh, täna kokku kutsunud tõesti äärmiselt olulise ja, ja väga hea kuulamise. ja ma arvan, et äh, tulevikuks äh, on see täna toimunu väga kasulik. ma tahaksin teiega jagada mõningaid punkte. võtaksin kokku tänase arutelu paari sõnaga. kõigepealt ma arvan, et me kõik saame aru, et elame ajastul, mil tervishoiusüsteemid on muutumas. ja me näeme paradigma muutust. traditsiooniliselt mudelilt oleme üle minemas millelegi uuele. vana mudel, kus tervishoiusüsteem reageeris haiguste tekkele ja liigume mudeli suunas, kus tervishoiusüsteemid on üles ehitatud lähtudes ennetusest ma arvan, et see on väga oluline elukvaliteedi mõttes. teiseks, me oleme rääkinud paljudel teemadel, rääkinud äh, meditsiiniseadmetest, äh, nutirakendustest, ka nendest nutirakendustest, mis ei ole iseenesest äh, meditsiinilistel eesmärkidel loodud, vaid on äh, meelelahutuslikku laadi. aga ega need äh, rakendused ei ole ju eraldiseisvad äh, sellest uuest ajastust, nad loovad äh, meile tarbijatelena potentsiaalsete ähm, patsientidena uusi võimalusi ja paneb meile ka uue vastutuse. ja ma arvan, et me peame näitama, et milline osa sellest muutuvast nendest muutuvatest lahendutest, lahendustest peab minema väga selge regulatsiooni alla. kus peaksid kehtima karmimad reeglid ja kus võiksime me rääkida kaasreguleerimisest, enesereguleerimisest ja nii edasi. see on tähtis, see tuli ka arutelu jooksul välja. me ei tohiks lämmatada innovatsiooni, vaid äh, hellitada seda ja kolmandaks, tegemist on tegelikult ju andmepõhise meditsiiniga nii-öelda ja seega on loomulikult väga tähtis teada, et mis juhtub meie andmetega, mis puudutab medi-, terviseandmeid, üldse meie andmeid, isikuandmeid, kuidas kasutatakse populatsiooni statistikat ja loomulikult peab see kõik alluma üldisele ähm, andmekaitse seadusandluse, andmed peavad olema anonüümsed või kaetud pseudonüümide süsteemiga, aga üks asi on selge, üks asi on äh, isikuandmete kaitse ja meie usaldus patsientidena, kuid mündi teine külg on süsteemide turvalisus. ja see on tähtis. Äh, andmekaitse ja andmeturvalisus peavad käima käsikäes neljandaks, väga selgelt äh, öeldi siin täna, et meil peab olema teatud digitaalse tervishoiu kirjaoskus. minu meelest on seda vaja mitte ainult patsientidel, vaid kirjaoskajad võiksid selles mõttes olla ka arstid, kõik meie ühesõnaga. sest et me peame ju oma, me peame leidma ühise keele, peame aru saama, millest käib jutt. ja minu meelest see on üks kõige olulisematest äh, eesmärkidest. sest et äh, see, sellise oskuse edendamine ilmselt tagab ka selle usalduse koda-, kodanike seas. ja viiendaks tuleb seada, seada teatud tingimused. ja seda ütlesid kõik. infrastruktuur. ei ole mitte mingisugust võimalust pakkuda patsientidele teenuseid millisekundite jooksul, kui me ei äh, jõua tulevikus, lähitulevikus 5G tehnoloogia äh, kasutamisele. ma ei räägi siin mingisugusest hirmkaugest tulevikust, vaid järgnevast paarist aastast. teine asi on muidugi koostalitusvõime. on väga oluline need semantilised lahendused, mis annavad meile võimaluse andmeid vahetada. Euroopa selle koostoimevõimega tegeleb, me toetame projekte ja protsesse, mis selleni peaksid viima. ja ma arvan, see töö, seda tuleks jätkata. reeglite harmoneerimine eeltingimusena, andmekaitse seadusandlus, kuid mitte ainult. Euroopa e-retseptid on võimalikud siis, kui mingid reeglid on sarnased, praegu on see väga raske sama puudutab autentimist ja e-autentimist. ja äh, osapoolte koos, koostööd üle terve Euroopa, nii et on tehnilised ja sotsiaalsed tingimused, mis tuleb täita teel tulevikku. kuuendaks, keegi ütles siin seda väga selgelt välja, et kui me tahame eesmärke saavutada ja see paradigma muutus esile kutsuda tervishoiu valdkonnas, siis tuleb kasutada paljusid uusi teadustulemusi, nii nagu ütles ka härra Olinik, ühtsed jõupingutused Euroopa riikide poolt, pluss Šveits. Neid uusi teadmisi on meil vaja, sest need uued teadmised annavad meile uued võimalused. teraapia ravi personaliseerida ja see ei ole selles valdkonnas sugugi sama nagu meelelahutusteenuste puhul, mis on ka personaliseeritud. siin on see asi natukene erilisem. see annab meile võimaluse kohandada teraapia ravi meie tegelikele vajadustele. seitsmes lõppkokkuvõttes me peame panema kokku nimekirja asjadest, mis meil tuleb veel ära teha ja millist, millises rütmis seda peaks tegema. komisjon muidugi juba pingutab ja strateegia revisjon ilmselt on väga kasulik, et see uus tegevuskava paika saaks ja mõnedes valdkondades võib-olla võiks isegi tempot tõsta. kaheksandaks minu meelest suurepärane, et inimesed ja Euroopa Parlamendi saadikud eelmist EITRES-t on kokku tulnud selleks aruteluks, ega see ei ole vähetähtis. see kõik näitab meile, et me saame aru tervikpildist, me saame aru, et tervishoiuteenus ei ole isoleeritud tehnoloogia, poliitika ja patsient nüüd Alois, mõtleme veel koostööle. üheksandaks. jah, õigesti ütlesid need, kes ütlesid, et teadlikkust tuleks tõsta ja see teenus peab olema ka taskukohane. nii et teadlikkus, taskukohasus ja juurdepääsetavus on tähtsad, kolm tähtsat elementi ja need aitavad meil edasi liikuda ja kümnendaks ma tahaksin tänada kõiki paneelis osalenuid. väga põnev oli teid siin tervitada. arutelud olid meeliköitvad. meil on praegu nimelt võimalus kaaluda mõningaid mõtteid ja kontseptsioone aga näha neid äh, võib-olla läbi äh, valitsussüsteemide prisma, puudutagu see näiteks uusi tehnoloogiaid või, või mis iganes, ettevõtluse prisma, teadusuuringute prisma, me peame mõistma demograafilisi arenguid vananev äh, ühiskond ja nii edasi ja väga praktilisi lahendusi oleme me samuti näinud. telemeditsiini platvormid kõik need aspektid on väga olulised, kõik, kõik see dimensioon on oluline. suur tänu kõigile, suur tänu ITRE, ENVI kolleegidele, suur tänu kõikidele teistele, jätkakem käsikäes suur tänu! Õigus, õigus on esmas, õigus on tõesti.